tõendite väljaselgistamisele ja nüüd edasi läheme hääletamise juurde. esiteks siis äh, esimeste konverents on ette pannud äh, kojale, et äh, takse erikomisjoni, taks kaks komisjoni mandaat oleks kehtinud teise augustini kaks tuhat kuusteist. kas on vastuväiteid sellele? ei ole siis äh, kinnitame selle heaks ja nüüd läheme tõesti siis hääletuste juurde ja lähen üle oma emakeelele. prima este libertatea de exprimare primul raport este libertatea de exprimare. suur tänu esimene raport äh, kasahstan muudatusettepanek viis nimeline hääletus hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaksteist, esialgne tekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd resolutsioon muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi. järgmisena hääletusel Egiptus, eriti Giulio Regeni juhtum, kolmas lõik poolt, vastu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 ja nüüd äh, hääletus resolutsiooni osas, hääletus avatud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi, järgmine resolutsioon, äh, Kongo Demokraatlik Vabariik, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kolleegid. hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tundub, et sama enamus ja tagasi lükatud, seega teine muudatus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud lõige kümme, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd resolutsiooni eelnõu muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame ja nüüd tuleb hääletusele proua de Sarnesi raport eh, erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamine Tuneesia Vabariigile. üks hääletus, ainult nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. järgmisena proua Krosteti raport veterinaarravimid. siin on muudatusettepanekuid palju. nimelt äh, komisjon on teinud palju muudatusettepanekuid koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime. kui soovite kontrolli, hääletus on avatud, muudatusettepanek nelikümmend üheksa kontrollis, hääletus lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, seitsekümmend neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus avatud, lõppenud vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletage palun. kolmas osa hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. neljas osa, nimeline hääletus, hääletus avatud lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üks, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanekut üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanekud kakssada üheksakümmend kaks ja kolmsada viisteist langevad ära, kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üksteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaksteist, poolt, vastu. erapooletud, tundub, et tagasi lükatud. sada kolmteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa on nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus avatud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuusteist poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kaheksa teie poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitseteist, ei, kontrollime. kakssada üheksakümmend kaheksa D hääletus on avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. minu viga ütleb juhataja. sada seitseteist esimene osa poolt, vastu, erapooletud või vastu võetud. teine osa on nimeline hääletus, hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek eh, sada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, kontrollime. sada kakskümmend seitse, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, nimeline hääletus, hääletus avatud. Teil on mingi probleem, jah? tõlge ei toimi või ei kuule, mida öeldakse ilma jah, üritan natukene kauemalt hoida lahti hääletuse, sest see on tõesti natukene aja, ajanihe tegemist ei ole mingisuguse taktikaga siin, see lihtsalt on nii, kõigil on vaja minna lennukile või rongile ja sealhulgas ka kolleegidel paremalt poolt, nii et olgem mõistvad. sada kolmkümmend üks, nimeline hääletus, hääletus avatud, nüüd hääletus lõppenud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üheksa nimeline hääletus avatud, lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada, hääletus avatud, hääletus lõppenud tagasi lükatud. edasi, tagasi lükatud. kolmsada üks hääletus, nimeline hääletus avatud. hääletusel. vastu võetud. hääletus on lõppenud, kolmsada kaksteist hääletus avatud tagasi lükatud. ma, ma vaatan teie järgi, kui teil äh, see hääletusmasina tuli läheb põlema, siis lähen edasi, nii et äh, hääletusel kolmsada kaheksateist. Votul este închis. Respins tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse langeb ära, sada kolmkümmend üks, kolm kaheksa, neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii, kolmsada kaks langeb ära, kolmsada üks nimeline hääletus ja hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmsada kakskümmend kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa uuesti, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. me kontrollime saja neljakümne neljandat, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud mina eksisin, ütleb president. nüüd äh, sada viiskümmend. Äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt. vastu. erapooletud. kontrollime. niisiis, sada viiskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kaheksakümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ma nägin selget tulemust vastu võetud. kakssada kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaks nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud kakssada kolmteist, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. me kontrollime teist osa muudatusel kakssada kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada seitseteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus nimeline hääletus, hääletus on alanud nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kakssada kolmkümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud lõppenud on nüüd hääletus. vastu võetud. kaks järgmist muudatusettepanekut, kakssada üheksakümmend neli ja kolmsada kakskümmend kolm langevad ära. ja nüüd kakssada kolmkümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja lõppenud nüüd vastu võetud kakssada üheksakümmend neli ja artikkel sada kaheksa langevad ära. kes toetab kakssada kolmekümmend nelja, kes on vastu, erapooletud? ei ole selge tulemus. kontrollime. hääletus on alanud, muudatus kakssada kolmkümmend neli. nüüd on hääletus lõppenud vastu võetud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmsada kolm hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. see tähendab, et kakssada nelikümmend kaheksa langeb ära. kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kolm langeb ära, nüüd kakssada viiskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus langeb ära, kolmsada seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neliteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmkümmend seitse langeb ära, kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame komisjoni ettepanekut. proua Krostet on sõna palunud me peame hääletama komisjoni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd saab proua Krossett sõna. aitäh, president ma teen ettepaneku, et lükatakse edasi selle resolutsiooni eelnõu hääletus vastavalt artiklile kuuskümmend üks lõige kaks kodukorras, selleks et alustada otsekohe institutsioonide vahelisi läbirääkimisi heaks kiidetud mooduli alusel. suur aitäh, proua Krossett! me peame nüüd hääletama selle ettepaneku üle ja teeme seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. niisiis, läheme edasi härra Tanassescu raporti juurde ja annan raportöörile sõna, palun. raportöör ei soovi sõna. Äh, mul on siin paberid segi läinud sellisel juhul. Äh, niisiis, äh, meil on plokk muudatusettepanekuid komisjonilt üks kuni kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd komisjoni ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, annan äh, sõna härra Tanas Seskule. Äh, lugupeetud president, ma teen ettepaneku, et õigusloomealase resolutsiooni alase hääletuse Äh, vas-, lükkame edasi vastavalt äh, meie mandaadile, paneme selle hääletusele, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd läheme Äh, õitsva andmepõhise majanduse raporti juurde muudatus üks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, va-, äh, vabandust, teine osa langeb ära, ütleb president, muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd esialgne tekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh, punkt viisteist, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, kontrollime äh, punkti kakskümmend kuus teist osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üheksa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt B poolt, vastu, vastu võetud. põhjenduspunkt C poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt D, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd hääletame järgmist päevakorrapunkti, selleks on olukord Eritreas. kuus esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd hääletame endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia raportit, muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. E, esimene punkt, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine punkt, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime, hääletus on alanud, muudatus seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud punkt kolmkümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatus kolm, vabandust, kaksteist poolt. president vabandab, muudatus, muudatus kolm. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist. nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud. kuusteist, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt nelikümmend viis, e-, esialgne tekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa langeb ära. punkt nelikümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist D nimeline hääletus, hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, muudatus kaheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt G, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. It was more than evident. see oli ilmselge. Votul este deschis. hääletus on alanud te ei kuulanud ära tõlget rumeenia keelest ma ütlesin, härra Marjas, et hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. no väike vahe oli. mida pole aga siit ülevalt näha. Läheme edasi aruanne Montenegro kohta amendamentul șase cine este pentru? muudatusettepanek kuus kes poolt vastu erapooletu tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa poolt vastu erapooletu tagasi lükatud muudatusettepanekud neli ja seitse kes poolt vastu erapooletu tagasi lükatud kontrollime kontrollime muudatusettepanekuid neli ja seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. minu viga. pean oma prillid puhtaks tegema. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. punkt kolmkümmend kolm, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. härra Kovatšev, palun, teil on sõna rahvapartei fraktsiooni nimel tahan teha suulise muudatuse ettepaneku muudatusettepanekule kolm esimesele osale pärast esimest lauset äh, kus äh, öeldakse, et on kahju, et avaldatakse survet Montenegrole NATO-ga liitumise osas. kas keegi on vastu sellele muudatusettepanekule? maybe just yes, the other yep. So we have 40 colleagues who oppose the amendment. kolleegid, kes on vastu, neid oli nelikümmend. mul on väga kahju. Läheme edasi, muudatusettepanek kolm, esimene osa originaalversioonis siis, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. vastu võetud, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu teine osa, muudatusettepanek kolm, kontrollime, hääletus on alanud votul este închis. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Ähm, amendamentul unsprezece pe. muudatusettepanek üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks langeb ära ja siis edasi originaalversioonis tekst resolutsiooni üle siis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. First, Mr Gualtieri. Yes. Domnul, domnul, um, am primit un, am primit un amendament de compromis olen saanud kompromissettepaneku härra Gualtierilt. see tuli üpris hilja ja sellepärast tahan teada, kas te olete sellele vastu. muudatusettepanekud, mida saatis härra Gualtieri? ei ole keegi vastu? siis asume hääletama muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud siin on olnud taotlus osade kaupa hääletuse kohta, see on punkt viiskümmend, see võeti aga tagasi, nii et me ei hääleta selle üle. kuuskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletus resolutsiooni üle muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud aitäh! ja nüüd tulevad hääletuste selgitused, palun kolleegid, lahkuge kojast kiiresti ja vaikselt. Colegi, putem trece la explicațiile de vot. Kallid kolleegid, läheme nüüd edasi hääletuste selgituste juurde. De discutat. Începem explicațiile de vot. Kui tahate arutelusid jätkata, siis võtke teadmiseks, et meie tahame alustada hääletuste selgitustega.